niisiis, me alustame kohe täna koosolekuga juhataja teadaannetega, esimehe teadaannetega, koordinaatorite koosolekul vastu võetud otsused enne meie komisjoni koosolekut. koordinaatorite koosolek mis toimus enne koosolekut, kuid läheb edasi pärast meie komisjoni koosolekut. nagu tavaliselt tuletan teile meelde, et meie koosolek kantakse üle ka internetis. otsused, mis võeti vastu koordinaatorite poolt enne koosolekut. Euroopa kodakondsuse puhul määrati sotsialistide poolt raportööriks Zita Kurmai. mis puutub Euroopa kohtu põhiseaduse muutuseid, mida tahetakse praegu läbi viia, määrati arvamuse koostajaks kolleeg Messerschmidt mis äh, puutub äh, patente, siis äh, sotsialistid määravad arvamuse koostaja. seejärel otsustasime me veel üheksandal ja kümnendal novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kuulata ära siin Brüsselis Euroopa Demokraatia Instituudi eksperdid teemal Euroopa demokraatia. lõpuks vaatasime me läbi ka Gurmai poolt edastatud taotluse viia läbi komisjonis arutelu Ungari põhiseaduse teemal. sel teemal otsustasime panna paika tähtaja, kuulata ära üks ekspert, kelle määras Äh, proua Kurmai, selleks eksperdiks on Kukar-, härra Kukarelli ning me vaatasime üle tema curriculum vitae. tema poolne arvamus äh, puudutab Euroopa klauslit ning Euroopa õigust Euroopa institutsioonidel. tähtaeg pannakse varsti paika täpsemalt, ilmselt saab see olema viiendal või kümnendal oktoobril. teised teadaanded. parlamentidevaheline koostöö ühise välis- ja julgeolekupoliitiku alal osalesin kahekümne esimesel juunil väliskomisjoni koosolekul kus võeti vastu raport, millest räägiti ka täiskogul ning äh, ma arvan, et kogu meie koosoleku või kogu meie komisjoni poolt äh, edastasin mina oma kõhklusi sel teemal. ei konsulteeritud absoluutselt äh, meie komisjoniga, meil ei olnud võimalus teha muudatusettepanekuid parlamentidevaheline koostöö puudutab ka meie komisjoni ning seega oleks pidanud väliskomisjon meie pool käest nõusolekut või arvamust küsima. see puudutab parlamente ja parlamentidevahelist koostööd, mitte aga nõukogu ning seega ei ole minu arvates kohane, et väliskomisjon võttis vastu resolutsiooni, mis mingis mõttes puudutab ka nõukogu tööd ning mida, mille üle otsustati niivõrd kiireloomuliselt. rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament peavad koos otsustama parlamentidevahelise koostöö üle ning äh, selle üle, millisel moel see toimuma hakkab. nagu te teate, äh, siis äh, see teema on juba käsitletud täiskogul, kuid ma tahtsin teid informatsioonida, informeerida oma kõhkluste suhtes. kolmekümnendal juunil said liikmesriikide eksperdid kokku selleks, et arutleda e, kodanikualgatuse üle. raamotsuse kohaselt saatis äh, ka meie komisjon oma esindajad sinna. seega assistendid ning sekretäriaadi liikmed osalesid sellel koosolekul, mis viidi läbi kolmekümnendal juunil selle koosoleku käigus ilmnes, et äh, uue kodanikualgatuse kohaldamiseks äh, on erinevatel liik-, liikmesriikidel erinevad probleemid, mõningatel liikmesriikidel on väga keeruline elektrooniliselt äh, häälte kogumist ja registreerimist korraldada Nendel liikmesriikidel on vaja veel aega selleks, et ähm, täpsustada ning kogu tööd läbi viia. viiendal äh, juulil oli president Buzek äh, osalemas äh, büroo töörühmal ning otsustati hakata meie kodukorda muuta äh, selleks, et käitumisjuhendit koostada. niisiis, sellega on läbi esimehe teadaanded ning kui rohkem kommentaare pole, lähme hääletamise juurde kellelgi kommentaare ei ole ning hakkame kohe hääletama. kõigepealt siis kodukorra artikkel viiskümmend üks, komisjonide ühiste koosolekutega menetlused seoses rahvusvahelist kaubandust käsitlevate rahvusvaheliste lepingutega. kas kolleeg raportöör tahab midagi veel öelda, kui ei, siis läheme kohe hääletuse juurde. sõna ei soovita, niisiis panen hääletusele artiklite viiskümmend ja viiskümmend üks tõlgendamise, mille on koostanud äh, meie kolleeg David Martin. meie päevakorras on see punkti all number kaheksa. me võime hääletada, me oleme juba seda käsitlenud. kolleegid, palun andke käega märku, kes on poolt, vastu, kes on erapooletu, vastu võetud ühehäälselt teine hääletamine puudutab nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolseid avaldusi. meil oli juba arutelu muudatusettepanekute üle, ma ei tea, kas raportööril on midagi veel lisada? härra Tsarkovski, aitäh. mul oleks see suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule number seitse Uh, nii et äh, me võime hääletada kuni seitsmenda muudatusettepanekuni ja siis, äh, kui see kord on käes, siis võin selgitada, milles muudatusettepanek seisneb. väga hea, niisiis äh, ühepoolsed teadaanded, nõukogu teadaanded, panen hääletusele muudatuse number neli, kes on poolt, andke käega märku, kes on vastu kes on erapooletu, vastu võetud. panen hääletamisele muudatusettepaneku viis, seal on uus äh, lõige, mille on teine pakkunud välja Kurmai, kes on poolt? kes on vastu? Va-, tagasi lükatud. panen hääletamisele muudatusettepaneku kuus, uus äh, lõige, kelle on koostanud TAV, kes on poolt vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. niisiis seitsmenda puhul kuulame nüüd ära härra Tsarkovski uh.. meieni on jõudnud õigusteenistuse arvamus ja me tahaksime siin tekstis väljenduda veidi täpsemalt raporti tekstis ja seega tahaksime öelda, et liikmesriikide avaldusi ei tohiks avaldada ametliku teataja L-seerias. niisiis paneme hääletusele su-, suulise muudatusettepaneku seitse, muudetud sellisena, tõstke käed, kes on poolt, vastu, kaks tükki on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. muudatus üks palun käega märku anda, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, Imbrasase poolt tehtud, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, Paksas, see, kes on poolt, palun andke märku, vastu kes on erapooletud, tagasi lükatud. jõuame vi-, lõpphääletuseni sellisena, palun, kes on kogu teksti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viimane hääletus puudutab äh, kodukorra artikli sada üheksakümmend kaks äh, tõlgendamist niisiis, tegemist on siis fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete osalemine parlamendikomisjoni koordinaatorite koosolekutel selle arvamuse koostame me kirjavormis ning äh, see lähtub alusest, et äh, kaks komisjoni on palunud, et koordinaatorite koosolekutel saaksid osaleda ka fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete esindajad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 me oleme seda teemat juba käsitlenud, mina olen oma arvamuse väljendanud, kuid ma pean veel kord täpsustada, kahe komisjoni esimehed on palunud, et koordinaatorite koosolekutel võiksid osaleda ka fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete esindajad. meie siin oma komisjonis vastasime sellele palvele, et fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetel ei ole võimalik osaleda koordinaatorite koosolekul, sellepärast et äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed ei osale, ei ole kusagil fraktsioonis ning seega nad ei saa osaleda koordinaatorite koosolekutel. kuid äh, paluti ka seda, et nad võiksid ka esimeeste äh, koosolekutel viibida. see on nüüd teine küsimus, sellepärast et ähm, sellistel koosolekutel ei ole poliitilist väärtust koordinaatorite koosolekutel on üks sekretariaadi liige, siis äh, sõltumatute liikmete sekretariaadi liige, kes võib äh, komisjonide koosolekutel, kus hääletatakse, ka osaleda. ning äh, see on kooskõlas kõikide meie poolt vastu võetud otsustega ning ka meie kodukorraga, kuid koordinaatorite koosolekutel ei saa need fraktsioonilise liikmed, kuuluvuseta liikmed osaleda, kuid neil on õigus saada sekretäriaadi kaudu informatsiooni kõigest, millest on räägitud sellel koordinaatorite koosolekul. niisiis, kas keegi tahab sõna võtta enne hääletamist, palun? ja dank u meneer de voorzitter. Uh, ik ben hier vandaag aanwezig in deze commissie omdat. suur tänu. mina olen siin komisjoni koosolekul sellepärast, et meie täisliige ega asendusliige ei saanud siin olla. olen püüdnud seda teemat jälgida vastavate liikmete poolt, sest siin on palju praktilisi probleeme seoses sellega, et me ei saa koordinaatorite koosolekul osaleda. Te teate, et koordinaatorite koosolekul jagatakse välja raportid, otsustatakse, kes on raportöörid ja sõltumatud liikmed, nagu teisedki parlamendiliikmed, omavad õigust olla raportöör. samuti on probleem sellega, kuidas sõltumatu liige saab raportööriks saada, kui ta ei saa koordinaatorite koosolekul osaleda, kus otsustatakse, kes millise raporti eest vastutab. seega on meil siin olukord, mis äh, erineb suureti komisjonide vahel mõne, mõnikord lubatatakse, lubatakse sõltumatutel liikmetel osaleda ja seega oli neil võimalik ka raportööriks saada, kuid teistes komisjonides ei ole see üldse võimalik. sõltumatutel liikmetel ei ole üldse mingisugust, mingisugust esindatust. on äh, komisjon, kus on punktisüsteem, teised ei kasuta punktisüsteemi ja äh, mõnes äh, komisjonis sõltumatud liikmed saavad punkte, mõnes mitte, nii et parlamendi liikmete ja komisjoni liikmete vahel on väga ebavõrdne olukord. tahaksin esitada seega teile praktilise küsimuse, mida te saate teha tagamaks sõltumatutele liikmetele võimalust raportööriks saada, kui nad ei saa koordinaatorite koosolekutel osaleda. teisisõnu, kas siis parim, mida nad saavad, on info selle kohta, kes on raportööriks määratud, aga nad ise ei saa kunagi raportööriks saada. siin on ka teisi küsimusi, kuid äh, piiran praegu need probleemid oma küsimusega raportööriks saamise kohta, kuid on palju probleeme, kus me ei saa oma häält kuuldavaks teha erinevalt nendest parlamendiliikmetest, kes fraktsioonidesse kuuluvad. seega on see praktiline küsimus, millist protseduuri me saaksime kasutada, et sõltumatud liikmed saaksid raportööriks saada. vaatame nüüd, mida teised komisjoni liikmed ütlevad. mina arvan, et meie esimene öö, ähm, põhimõte on see, et me peame järgima kodukorda Korbeti raportiga muudeti juba kodukorda ning seal oli ette nähtud see, et Äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete äh, esindajad võiksid äh, võiksid osaleda koordinaatorite koosolekul, kuid Corbeti raport muutis seda esialgset seisukohta. praeguse legislatuuri alguses arutleti seda ning kinnitati taas kord, et sõltumatud liikmed ei saa osaleda koordinaatorite koosolekul. otsustatud asju ei saa enam muuta tegemist on ajaloolise ehm, arenguga ning praegune kodukord näeb niimoodi ette. niisiis, kuidas saaks teha nii, et vähemalt saaksid siis eh, sõltumatud mõne raporti koostada, mitte alati samuti ei ole koordinaatorite koosolekud need, kus otsas, otsustatakse raportite üle, teinekord eh, see nii ei toimu. nii teiseks äh, arutelu, mis on lisatud äh, koordinaatorite päeva äh, korda, sellest saab informeerida sõltumatuid juba enne koosolekut kirjalikult. ning seega nad saavad äh, juba teada anda kirjalikult, et nad on huvitatud sellest raportist. koordinaatorite füüsiline kohalolek koordinaatorite koosolekul tegelikult see ei, sellest ei sõltu nii palju, sellepärast et eh, seal ei hääletata ähm, täpselt eh, kõige üle. niisiis ma ei leia, et äh, seda palvet äh, peaks eirama. kas keegi teine soovib veel sõna saada? härra Tahv, ei, enne oli veel teisigi. palun. Äh, Tack, formand. Äh, Jeg forstår godt den argumentation, som ligger bag øh, formandens forslag. praegune ettepanek, mille on äh, esimees siis välja pakkunud, on järgnev ning mina mõistan seda, kuid äh, mulle tundub, et äh, põhiline probleem seisneb selles, et põhjused on palju sügavamal, kui esmapilgul tui-, tu-, tundub fraktsioonide koostamine on siin parlamendis väga keeruline ning äh, sõltumatutel on sellega seoses väga palju probleeme eelmise legislatuuri ajal me juba arutasime seda väga põhjalikult ning otsustati nõudeid karmistada, neid nõudeid, millega koostada fraktsioone ja ka fraktsiooniliste kuuluvuste liikmetel on keeruline liituda ähm, fraktsioonidega ning seda teemat tuleks veel kord arutada. nagu ma juba ütlesin, tahaksin ma proovida järgnevat. komisjon peaks seda teemat edasi arutama parlamendis et ei oleks nii, et mitmetel parlamendiliikmetel äh, oleks ähm, tunne, et neid diskrimineerita-, et neid diskrimineeritakse. nii, aitäh, ütleb esimees. enne kui ma annan sõna härra Tohvile, siis äh, tahan teid informeerida sellest tuletan teile meelde ühte üksikasja, mida ma enne ei maininud. nimelt koordinaatorite koosolek ei saa tegelikult otsustada põhjalikult millegi üle või, või lõplikult millegi üle. Nemad teevad oma ettepaneku koosolekul ja viivad selle siis komisjoni. seega, mis puudutab raporteid, neid õigeid ja päris raporteid, siis koordinaatorite koosolek Äh, võib saada ainult ähm, ähm, volitused komisjonilt otsustamise üle ning seda ei toimu väga sageli. otsustamise õigus on ainult komisjonil ning koordinaatorid teevad oma ettepanekuid, seega sõltumatud äh, võivad äh, oma arvamusi väljendada ka selles suhtes, mis puudutab raportööride nimetamist. palun, sõna on härra Tahvil. E e. jah, härra esimees jah, vastavalt teie arusaamale koordinaatorite rollidest oleme fraktsioonide koordinaatorid ja fraktsioonid moodustatakse liikmetest, kes, kellel on teatav poliitiline üksmeel. ma ei ole härra Sondekaardiga nõus, et fraktsiooni on siin raske moodustada ja sõltumatute liikmete arv on tegelikult jäänud samaks mitme mandaadi ajal võrreldes nende parlamendiliikmetega, kes fraktsioonidesse kuuluvad. kuid ma olen nõus, et kui härra Brons soovib saada raportööriks, siis peaks ta esimeest sellest teavitama. ning otsus, otsuse langetab komisjon. kuni tänaseni ei ole härra Brons avaldanud soovi raportööriks saada siin komisjonis Ja, danke schön. Wir sind ja alle dadurch, dass wir von Bürgerinnen und Bürgern suur tänu, me oleme kõik siin sellepärast, et meid on siia hääletatud, kodanikud on meid siia valinud. meil on teatud kohustused ja teatud õigused sõltumata sellest, kas me kuulme fraktsiooni või mitte. ma ei usu, et oleks õige esitada küsimust, kuidas sõltumatu parlamendiriige saab oma kohustusi parlamendiliikmena täita, kui siin otsuseid langetatakse fraktsioonide koordin-, fraktsioonide esindajateks on koordinaatorid, kes toimivad vastavalt kodukorrale. Need, kes ei saa või ei taha fraktsioonidega liituda, ei kuulu siia raamistikku, nii et me peame leidma kesktee nende teemade vahel, millel on põhiseaduslik tähendus. võib-olla me saame minna isegi kaugemale kui meie ees olev ettepanek. näiteks lubades sõltumatutel liikmetel osaleda koordinaatorite koosolekutel, kuid mitte olla koordinaatorid, sest nad ei esinda ühtegi fraktsiooni. kuid ma arvan, et selline vaatleja peaks olema pigem assistent kui parlamendi liige, seega on siin vastuolu. ma olen seda juba Saksamaa parlamendis arutanud ja kristlikud demokraadid lükkasid selle ettepaneku tagasi ja äh, sõltumatud liikmed esitasid põhiseaduskohtule kaebuse ning võitsid selle kohtuasja. nii et ma arvan, et parlament ei kahjusta ennast, kui ta lubab sõltumatutel liikmetel vaadelda ja olla kaasatud siis seal, kus seda sobivaks peetakse. seega ma arvan, et see, mis siin ettepanekus on õige, me peame infot saatma vaatlejatele välja, kuid ma tahaksin minna veel kaugemale. ja tahaksin öelda, et ka parlamendiliikmetel peab olema õigus vaadelda koordinaatorite koosolekuid, kui neil ei saa olla samad õigused, mis koordinaatoritel. Ja, da, dank u wel, voorzitter. Ik zal kort zijn. Uh, ik zou eerst... Uh, eh, eerst... Suur tänu, teen lühidalt kõigepealt tahaksin tänada kolleege, sest ma näen, et äh, siin on teatud määral mõistmine olemas selles suhtes, millises olukorras sõltumatud liikmed on, ma arvan, et see on väga hea. ma arvan, et meil on tulevikus võimalus leida mingisugune lahendus. ma ei ole täielikult veendunud äh, mind ei veena täielikult esimehe kinnitused, sest praktilises plaanis on väga raske eelnevalt informeerida sõltumatuid liikmeid raportite kohta, mida hakatakse koordinaatorite koosolekutel laiali jagama. mina olen äh, kodanikuvabaduste komisjoni liige ja meid informeeritakse info, infost alles komisjoni kohtumisel ja koordinaatorite kohtumisel on juba kõik äh, otsused ära langetatud ja keegi ei informeeri meist, meid neist enne. ma loodan siia, et me leiame siin kesktee, et ähm, me saame saata oma esindaja, mitte samade õigustega nagu fraktsioonide esindajatel sest me ei saa olla samal tasemel nagu äh, fraktsioonid, äh, nagu härra Tahv ütles, kuid meil peab olema võimalus teha oma hääl kuuldavaks. praegu lubate meie äh, esindajal osaleda koordinaatorite koosolekutel, kuid tal ei ole õigus seal sõna võtta, teemasid tõstatada. seega oleme endiselt olukorras kus me ei saa teile öelda, millised on meie probleemid ja mured. me oleme seega alati teistest maas. kuna ma näen, et keegi teine sõna ei taha saada, siis ma pakun välja, et me võiksime panna hääletusele minu arvamuse, mis lisaks kõigele muule on praegu täiendatud meie praeguse arutelu läbi ning toon välja, esiteks ei saa eh, fraktsioonilise kuuluvuste liikmed eh, paluda esimehelt eh, ko-, koordinaatorite koosolekul osaleda. niisiis tundub, et kõigi niisiis ühe sekretariaadi liige kohalolek kõik siis sõltumatute sekretäriaadi oma peaks olema õigustatud, sellepärast et ähm, tegelikult see sekretäriaat ei saa esindada kõiki sõltumatuid liikmeid, kuid nad äh, saavad äh, siis äh, informa-, inf-, informatsiooni kätte, mida hiljem siis sõltumatutele edasi anda, nii et palun siis hääletusele panna, kes on poolt, andke käega märku, kes on vastu kes on erapooletu, kaks erapooletut, neli erapooletut. niisiis, äh, hääletamine on lõppenud ning enne kui me läheme päevakorra viimase punkti juurde, tahaksin ma tervitada äh, proua Evelyn Regnerit, kes on meie komisjoni uus äh, asendusliige tegemist on väga aktiivse ja täpse kolleegiga ning tuletan teile meelde, et see, vaatamata sellele, et ta on asendaja, on meie komisjonis asendusliikmed äärmiselt olulise tähtuse, tähtsusega ning on ähm, äärmiselt kaaluka sõnaõigusega, nii et tervitan teda. Lähme siis päevakorra viimase punkti juurde, mis on majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta. raportööriks on härra Tsarkovski ning meie viimasel koosolekul ei olnud meil töödokumenti olemas, kuid meil oli juba esimene arutelu. härra Traskovski siis esitab meile oma äh, arvamuse ning oma seisukoha sel teemal, palun. Uh, kallid kolleegid kui me räägime siin täna Euroopa semestrist, Euroopa poolaastast, institutsionaalsest vaatenurgast, teil on olemas selle kohta ka minu arvamus On... idee seisneb siis selles, et me peaksime arutama Euroopa poolaastat kui sellist sest et esiteks siin tõstatub nii-öelda pehmete õigusmehhanismide küsimus ja nende tõhususe küsimus ning samuti ka õiguskindluse küsimus ja kui me räägime siin majandusvalitsemisest, sealhulgas ka Euroopa poolaastast, siis mõistetakse seda tihtipeale vääriti, et on tekkinud ka segadus, mida meie AFCO komisjon peaks üritama veidi lahendada. siin on terve rida siduvaid ja mittesiduvaid instrumente ja teiseks ei ole absoluutselt äh, selge, et kes mille eest täpselt vastutab. Äh, liikmesriigid, Eurotsooni liikmesriigid, äh, Europakt plussi liikmed ja mis puudutab siis kõiki liikmesriike. esimeses lõikes üritasin arvamusele anda laiema ulatuse ja mitte rääkida vaid Euroopa poolaastat, aastast, vaid majandusvalitvikuna ja tõstatada ka õiguskindluse alased mured ning pädevuse küsimuse. nii et sellepärast ongi siin selline laiaulatuslikum lõige. millised on raporti ja arvamuse tagamaad, nimelt tahame väljendada oma muret õiguskindluse puudumise üle, aga lisaks ka nõukogu kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu äh, seisukohtade osas. Euroopa poolaasta puudutab siis kõiki liikmesriike ehk siis kahtekümmet seitset ja me peame tegema kõik, mis meist sõltub selleks, et see oleks osa Euroopa Liidu äh, õigussüsteemist sest et me oleme näinud näiteks Lissaboni strateegia või avatud koordinatsioonimeetodi osas, et äh, sellised pehmed vahendid ei ole kuigi tõhusad. me peame jääma samas selles protsessis ka ettevaatlikuks, sest et tegemist on üsna eripäraste instrumentidega, kui vaadata nende õiguslikku iseloomu. meie jaoks kõige olulisemaks küsimuseks on siin see, et see mitte ainult ei kinnistuks Euroopa Liidu õiguskorda, vaid et äh, säilitataks ka ühenduse meetod, eriti Euroopa Komisjoni pädevuse osas, kuid ka Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse osas. kui minna kaasa Pervanche Perezi lähenemisega, siis äh, siin tahaksime jällegi tugevdada Euroopa Parlamendi rolli ja seega ka Euroopa Parlamendi kontrolliõigust. siin on siiski ka eriarvamusi terve lähenemise osas arutasime seda, kas meil on vaja institutsioonide vahelist kokkulepet või saab seda teha määrusega või on võimalik hoopis mingi teine variant, kuidas saaks Euroopa poolaasta samuti võtta sisse Euroopa Liidu õiguskorda. mina ise eelistaksin määrust ja mitte institutsioonide vahelist kokkulepet ja Pervanche Perez kaalub isegi veel täiesti teistsugust lähenemist. räägime siin Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide rollist täpsemalt lõikes kuus, räägime demokraatlikust legitiimsusest, nii et see ja et sellesse kõigesse tuleks kaasata nii Euroopa Parlament kui rahvusparlamendid, et kuidas seda tuleks täpselt teha, kui rääkida öö, hinnangu andmisest Euroopa poolaasta perioodi lõpul võimal-, üks võimalus oleks ko-, korraldada ühiskonverentsi, kus osaleksid nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid, selle küsimuse jätan aga lahtiseks, sest et me arutame ju praegu ka kõiki kuut ettepanekut meil on ka teatud ajagraafik ja seda tuleb silmas pidada. kuue ettepaneku teemalised läbirääkimised mõjutavad ka seda konkreetset ettepanekut. läbirääkimistega jätkatakse septembris. Euroopa poolaasta mõned üldsätted on ka ühes nendest määrustest sees. ja Pervanche Perez äh, arutab seda komisjonis ja täiskogul loomulikult see leiab aset erineval ajal, aga need on omavahel siiski seotud, me ei peaks, tohiks seda silmist lasta. kuna need läbirääkimised äh, aga edasi lükati, siis äh, kõik see käib siin käsikäes. igal juhul peaksime silma peal hoidma ka sellel, mis juhtub majandusvalitsemisega, kui me ei taha, et see arvamus oleks täiesti tühine ja peame siin, nagu ma ütlesin, siis jääma üsna häguseks, mis puudutab seda peaaegu konventsiooni Rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel. Euroopa poolaasta küsimus nõuab seda, et meie AFCO komisjonina vähemasti tõstataksime eh, siin see ebakindluse, õiguskindluse puudumise siin on ka küsimus selles, et kuidas Euroopa poolaastat üldse korraldada, mis kujul see peaks jõustuma, edasi ka Euroopa Parlamendi õigused selles küsimuses. siin on siiski paar aspekti, mille osas me oleme meelega jäänud hägusaks, sest et nagu ma ütlesin, me peame minema kaasa sellega, mida otsustatakse kuue majandusvalitsemise ettepaneku osas. ja siis juba, kui meil on see otsus teada, siis saame töötada välja kompromissettepaneku ja väljenduda juba täpsemalt. nii et äh, tahaksin teada teie arvamust arvamuse ettepaneku ning nende peamiste küsimuste osas aitäh, arutelu on äh, avatud, äh, härra Gualtieri. aitäh, härra esimees. ma tänan härra Tarkovskit äh, selle arvamuse ra-, ra-, arvamuse projekti eest. siin käsitletakse väga kohaselt mõningaid põhilisi institutsioonilisi küsimusi, mis puudutavad Euroopa poolaastat, alates sellest, et et mm, tuleb äh, panna paika üks kindel fakt. Euroopa poolaasta on praegusel hetkel seisus, et sellel on juriidiline alus üsna selline ebakohane võrreldes tema rolli ja tema tähtsusega. arvestades seda põhilist koordineerimisstruktuuri mis puudutavad liikmesriike Euroopa Liidu raames. praegusel hetkel on Euroopa poolaasta pandud paika stabiilsus- ja kasvupakti raamistikuga, niisiis juriidilise, juriidiline baas ongi põhiline probleem ning meie komisjoni arvamus peaks keskenduma sellele, et see arvamus väljendaks meie põhilisi muresid. mulle tundub, et korrektsuse nõudmine peaks olema siin raportis äh, sees. raportöör taotleb siis seda, et me vormistaksime Euroopa poolaasta artikli sada kakskümmend üks alusel ning äh, selline kord äh, puudutab just äh, majanduspoliitikate koordineerimist ning täpsemalt Wortmann kooli raporti artiklid. tegemist on äh, seadustikuga või korraga ning äh, see on ainult üks nendest äh, majandusjuhtimise vahenditest, mis omalt poolt on ainult äh, üks aspekt laiemast plaanist. mulle tundub, et on täiesti vältimatu see, et Euroopa poolaasta puhul keskenduvad meie kolleegid ainult eelarvelistele küsimustele, kuid see ei saa olla nii kitsalt piiritletud. meie komisjon peaks tunnistama, et fiskaalpoliitika on küll vältimatu, kuid see ei ole piisav selleks, et majandus koordineerimine oleks tõhusam on olemas erinevad riiklikud reformikavad äh, ning lisaks ka stabiilsus- ja kasvupakt, kuid subsidiaarsuse põhimõte kohaldub äh, siin mm, nii riiklike eelarvete kui ka Euroopa Liidu eelarvete puhul. niisiis äh, need mitmed dimensioonid, riiklik, Euroopa Liidu oma, riiklikud eelarved Euroopa Liidu majanduspoliitika koordineerimise taustal ning kõik need vahendid peaksid olema ähm, täpselt paika pandud ning piiritletud. minu arvates praegu ei ole olukord rahuldav, sellepärast et Euroopa poolaasta peaks kõiki neid poliitikaid ähm, katma ning võtta need äh, kokku. minu arvates peaks olema selles raportis sees äh, täpne suuni, viide Euroopa poolaastale, mitte aga viide Wortmann kooli raportile kus hakatakse rääkima just Euroopa poolaastat, aitäh. aitäh, härra Gualtieri, härra Tahvile palun sõna well,. Is... see on keerukas teema ja pean tunnistama, et ma endiselt veel ei mõista täielikult või üldse mitte suhet Peresi raporti ja Kuuspaki vahel see poolaasta ilmneb mitmes kuuest õigusakti ettepanekust, mitte ainult Wortmann kooli raportis ja härra Gualteril on õigus, et see ei puuduta mitte ainult eelarve järelevalvet vaid ka tootlikkust ja konkurentsivõimet. ma ei ole kindel, et see äh, raport äh, nagu Pervenche Perez selle on koostanud, lisaks äh, usaldusväärsust majandusjuhtimisele. ma pean seda küsimust põhjalikumalt kaaluma. kuid ma arvan, et komisjonina peaksime me siiski ma esitama küsimuse selle raporti asjakohasuse e, kohta suhtes kuuspakiga. ja, herzlichen Dank ähm.... suur tänu nagu stabiilsusmehhanismki. ka siin püütakse väheste vahenditega võimalikult palju saavutada. kuid mulle teeb muret eelkõige see, et me ei kasuta siin vahendeid õigesti, me ei äh, rakenda neid õigesti. nii et kõik kõik, äh, mida me tahame Euroopa poolaasta puhul ära teha, ei saa tehtud, kui me tahame laialdast majanduse ja eelarvepoliitika juhtimist, siis ma arvan, et meil on vaja tugevamat õiguslikku alust. olen härra Gualtieriga selles osas nõus. ma arvan, et meil peaks olema spetsiifiline määrus, mis annaks meile võimaluse teha seda, mida me püüame siin teha. see tähendab ka, et majandusjuhtimine oleks rajatud tugevale alusele. me ei tohi seda alahinnata ei majanduslikus ega poliitilises plaanis kui me tahame parema koordineerimiseni jõuda, sest see mõjutab liikmesriikide eelarvet ja poliitikat. seega see õiguslik alus, millel see mõju põhineb, on väga oluline. seega olen üpris mures tundub, et me püüame siia kuhjata midagi kokku. me peaksime võib-olla midagi tugevamat ja kindlamat ehitama üles. mulle tundub, et keegi teine sõna ei taha, seega ma palun, et härra Tsarkovski kommenteeriks eelpool öeldut I. Mean, selle arvamuse kõige keerulisem aspekt, mis tuleb välja ka Pervanche Perezi raportist, on see, millele viitas just Andrew Duff, see puudutab kuute ettepanekut. meil tundus enne arutelu alustamist, et äh, läbirääkimiste tulemused olid selged, et me osutume edukaks, aga see tegelikult oleks muutnud olukorra veelgi keerulisemaks, sest et kui siis oleks jõutud kokkuleppele majandusvalitsemise osas ja siis oleks olnud arvamus äh, äh, põhiseaduskomisjonilt, siis oleks olnud üleliigne, nii et äh, seisu, seisukord oli keeruline. nüüd läbirääkimised majandusvalitsemise osas alles käivad ja selles mõttes on see veidi lihtsam, tahtsin jääda ettevaatlikuks äh, eriti just siin alguses. minu eesmärgiks on tasakaal ühelt poolt äh, tugev Euroopa poolaasta, mis kuidagi ei kahjusta Euroopa õiguskindlust, äh, sinna alla käib siis ka kont-, Euroopa Parlamendi poolne kontrolliõigus, aga teiselt poolt ma ei tahaks kuidagi äh, vähendada ka meie läbirääkijate usutavust läbirääkimiste protsessis majandusvalitsemise osas sest eesmärgiks on ju ambitsioonikas tulemus. ja seega tegin teadliku otsuse alustada selle ettepaneku osas millegi tagasihoidlikumaga ja jääda määruse juurde, mis on osa majandusvalitsemispaketist. aga me peaksime jääma paindlikule seisukohale, peaksime seda veel arutama ühtlasi pidama silma peal sellel, mis majandusvalitsemise osas toimub, kuid samas äh, mitte jätma tähelepanuta ka seda, millised seisukohad on võtnud omaks meie läbirääkijad, äh, sest et me teame, et äh, siin on ju tegemist kaasotsustamismenetlusega. nii et seda kõike selleks, et nende seisukohad või na-, neil oleks tugevam positsioon nii et me äh, jäägem siis paindlikuks, äh, hoidkem silma peal läbirääkimistel, selgitagem välja, mida me tegelikult tahame, aga äh, eesmärgiks on tugevdada ka majandusvalitsemise osas meiepoolsete läbirääkijate positsiooni. Need ei ole eraldiseisvad asjad ja kui need eraldiseisvana võtta, siis võime läbirääkimisi kahjustada. nii et ma olen täiesti avatud äh, selles osas, et meil võiks olla täiesti eraldi määrus selleks, et tugevdada Euroopa poolaastat ja tagada õiguskindlus. aga ma ei tahaks seda siin selgelt täna hetkel välja öelda, sest et me peaksime selle juurde tagasi pöörum-, pöörduma septembrikuus ja siis, kui läbirääkimised majandusvalitsemise osas on jälle käima läinud. aga nagu ma ütlesin, olen valmis kuulama ära kõik ettepanekud ja kui äh, see on meie läbirääkijate huvides, et olla ambitsioonikad, siis seda tuleks ka teha, aga paar nädalat tagasi tundus, et see kõik on täiesti üleliigne, sest kui majandusvalitsemise osas nüüd otsus ära tehakse, siis oleksime äh, positsioonis, mis vähendaks meie enda usaldusväärsust sest et kui nüüd läbirääkimised oleks juba läbi, aga meie ikka lehvitaksime siin oma äh, lippu selle poolt, et Euroopa poolaasta peaks jääma väga ambitsioonikaks. nii et äh, me peaksime eelkõige siit eemaldama igasuguse segaduse, eriti õiguskindluse osas, sest et rääkides isegi ekspertidega, on äh, nemadki segaduses, ma ei räägi siin üldse tavakodanikest ja peaksime valima kõige parema viisi, mis võimaldaks äh, tugevdada meie läbirääkijate positsiooni ning tagada terve protsessi demokraatlik legitiimsus ning Euroopa Parlamendi kontrolliõigus, aitäh. kas äh, kolleeg Hefner on veel sõna soovinud, palun? ja mul oleks lühike küsimus ja ka, ka kiire märkus selle kohta, mida härra Tšaskovski just ütles Äh, millal eeldatakse meilt seda arvamust, milline see ajagraafik on? meil olid siin juba tähtajad paika pandud, kuid äh, mulle tundub, et seda peab paindlikumalt äh, käsitlema, sellepärast et me mõtlesime, et kolmkümmend üks august, äh, keskpäev on muudatuse ettepanekuteks, hääletamine peaks toimuma üheksateistkümnendal septembril, kas see on võimalik? palun, härra Tsarkovski, mis te arvate? see oli siis minu esimene küsimus, aga minu märkus oleks see, et ma olen täiesti nõus, et me ei tohiks sekkuda väga rasketesse läbirääkimistesse, sest et me muidu võib-olla rikume need ära. aga tegelikult samas peame seal ka oma rolli mängima. meil on ka sellekohane kohustus täiesti olemas. Euroopa Parlament ja eriti meie komisjon peaks olema just see, kes ütleb äh, alati, et meil on, kui võimalik, on meil vaja tugevamat õiguslikku alust. ja ma ei oleks rahul sellega, et me lihtsalt vaataksime kõrvalt, mismoodi läbirääkimised toimuvad. me tahame ikkagi oma arvamuse välja öelda ja mulle meeldiks, et see oleks äh, siin äh, veidi jõulisem. ja loomulikult ma ei tahaks sekkuda ja kuidagi jalusele läbirääkimistel, aga Äh, mul on tunne, et üldine arvamus on just nimelt selline, ka Andrew rääkis äh, sama ja ka teie vist ka väitsite sama. Eh, aitäh ma tahan veel omalt poolt äh, natukene arutelu sekkuda, ma mõistan täiesti teie mm, taktilisi, taktilist lähenemist, äh, härra Tsarkovski, kuid äh, pole mõistagi kahtlust, et nagu te isegi ütlesite, on praeguseks asjad muutunud, me hakkasime pihta sellisest faasist, kus tundus, et rong on juba jõudnud lõppjaama, et meil on olemas kokkulepe, oli baas isegi mitte arvestades parlamendi hääletust, kus mõningad olid sellele ähm, väga vastu nõukogu ei olnud valmis mõningaid punkte, mis raportöörid olid pidanud strateegiliseks heaks kiitma ning seega hakkas pihta selline mäng ning praeguseks oleme me faasis, kus meil ei ole käegakatsutavat tulemust olemas ning me ei jõua konkreetse tulemuseni. meie AFCO komisjoni töö on Mm, me oleme kohustatud siin komisjonis omalt poolt äh, osaliselt heastama need ähm, vead, mis on tehtud, seega Euroopa poolaasta esialgset raportit rünnata kohta on äh, natukene mm, veider, sellepärast et see muutis selle esialgse raporti täiesti mõttetuks. praegu, kui asjad on äh, juba paika loksumas. me oleksime, võiksime juba enne hääletada, enne kui need nõupidamised, läbirääkimised on jõudmas mingi punktini. me peame olema teadlikud sellest, et meie ei ole küll seadus, kuid meil on õigus ja samas ka kohustus äh, väljendada oma seisukohta põhi ehm, seaduslikust vaatepunktist ning peame seda meelde tuletama siis ka teistele komisjonidele, see ongi meie kohus. ehkki nemad otsustavad hiljem teisiti, ei ole see ju mitte mingisugune skandaal, kuid meie komisjonina, põhiseaduskomisjonina oleme oma arvamuse avaldanud ning viidanud ähm, aluslepingule niisiis, teisi küsimusi küs-, käsitletakse teistes küsimustes, meie peame jälgima põhiseaduslikku iseloomu, see on meie roll ning äh, selline tähtaegade muutmine praegu võimaldab meil oma rolli täita, aitäh. Well, I mean, why do we find... miks me oleme nii keerulises olukorras? sellepärast, et me ei avalda siin arvamust kuuspaki läbirääkimiste üle, mis oleks lihtsam, sest me saaksime võtta konkreetse seisukoha, et tugevdada oma läbirääkijate tagalat ja väljendada oma arvamust Euroopa poolaasta kohta, vaid siin on kaks paralleelset teed, meie läbirääkijad äh, langetavad otsuse kuuspaki üle ja meie avaldame arvamust Berange Beresi raporti üle ja kuu aega tagasi tundus, et see tuleb alles pärast läbirääkimisi. meie peame seega reageerima Beresi raportile ning mõned tema ennustused on nüüd muutunud juba aegunuks läbirääkimiste tulemuste tõttu seega ma arvan, et me peaksime siin, nagu te õigesti ütlesite, sünkroniseerima, me ei peaks järgima lihtsalt ja olema passiivsed, vaid me peaksime olema paindlikud ja sünkroniseerima oma tegevust vastavalt läbirääkimistele, siin me peame sünkroniseerima ka oma ajastust, sest me peame avaldama arvamust Peressi raporti kohta. seega meil peaks olema rohkem ülevaatet läbirääkimiste kohta ja septembri alguses peaks meil olema selge seisukoht. kuid see peaks olema sünkroonis sellega, mida meie läbirääkijad äh, kuuspaki läbirääkimistel teevad. ja öö, äh, Poola eesistuja ettepanek lükati tagasi, nüüd on terve uus ettepanekute rida, kuigi me oleme nüüd suvepuhkusel ma arvan, et me peaksime paindlikult sellele reageerima ja oma seisukohta sünkroniseerima, kuid me saame põhimõttelise seisukoha siin võtta ja püüdma Pervanche Peresi tööd koordineerida teiste tööga. nii et me peaksime võtma siin põhimõttelise seisukoha. ma arvan, et me peaksime reageerima meie ees olevatele ettepanekutele ja seda sünkroniseerima läbirääkijate taktikatega ning omalt poolt neid tugevdama. me peame seega käituma just nagu me tegeleksime Kuuspakiga, kuid tegelikult me tegeleme Beresi raportiga. ja mõned soovitused, mis selles raportis on, on nüüd aegunud, sest Kuuspaki rong on juba edasi liikunud see on minu ettepanek. ja lõpetuseks arvan, et põhiline osa elementidest on siin arvamuses juba olemas, võib-olla me peaksime seda veel natuke täpsustama ja ambitsioonikamaks muutma, võib-olla me saame seda teha läbi kompromissettepanekute ja me saame seda teha augusti lõpus. muidugi suvepuhkuse tõttu on see keeruline, kuid me peame siin kalendrit vaatama ja vähemalt septembri alguses võiksime me kohtuda ja arutleda. nii et me kindlustame nii oma läbirääkijate tagalat kuuspäki läbirääkimistel ja ka um, tegeleme Veressi raportiga. niisiis, väga hea, ähm, arutelu on lõppenud, tuletan teile meelde, et kolmekümne esimene august on muudatusettepanekute jaoks, üheksateistkümnendal septembril pakub siis raportöör meile oma lahenduse välja. lõpuks annan ma teile teada, et meie järgmised koosolekud toimuvad järgnevalt. kolmapäeval, seitsmendal septembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kaksteist kolmkümmend kuni kolmteist viisteist Brüsselis, kus me arutame eelarve muudatus, muudatusettepanekuid, tegemist on erakorralise koosolekuga. seejärel ta-, korraline koosolek esmaspäeval, üheksateistkümnendal septembril kella kolmest poole seitsmeni ikka Brüsselis ning teine korraline koosolek on viiendal oktoobril kella üheksast kaheteist kolmekümneni Brüsselis pärast seda on komisjon oma töö, praeguseks on siis komisjon oma töö lõppenud, head puhkust, kui ning meil läheb edasi koordinaatorite koosolek. palun, härra Tahv. mul on üks äh, küsimus. meie erakorraline koosolek seitsmendal septembril mis äh, kellast mis kellani see toimub? kõnelejal ei ole mikrofoni sees. ma juba ütlesin, võib-olla see lipsas kõrvust, kaksteist kolmkümmend kuni kolmteist viisteist. me tegeleme ainult hääletusega, hääletame eelarve muudatuse ettepanekuid, niisiis ainult nelikümmend viis minutit, kaksteist kolmkümmend kuni kolmteist viisteist niisiis, kas see toimub kaksteist kolmkümmend kuni kolmteist viisteist seitsmendal septembril? täpselt nii, nelikümmend viis minutit, ütleb härra esimees, seitsmendal septembril. kas kõik on nüüd selge? niisiis, nüüd läheb edasi koordinaatorite koosolek, meil on jäänud siin veel väga vähe asju käsitleda.